kolleegide nimel tahaksin ka eh, teile kinnitada, härra president, et te võite loota edaspidi Euroopa Parlamendi toele. suur tänu. EIP kahe tuhande üheksanda aasta aruande arutelu on nüüd läbi, hääletus leiab aset kell kaksteist. Läheme edasi nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, see on Jaanus Wojciechowski raport lammaste kataraalse palaviku vastane vaktsineerimine. palun, härra raportöör. E, aitäh. daamid ja härrad, e, mul on väga hea meel aga ka kohustus tutvustada teile oma raportit, mis käsitleb direktiivi muutmist, jutt on siis direktiivist, mis käsitleb lammaste kataraalse palaviku vastast vaktsineerimist. see direktiiv kujutab endast tõsist ohtu mäletsejatele kogu Euroopa Liidus, seega kõnelen praegu, praegu tõesti suure rahul, rahulolutundega, sest et mõned aastad tagasi esitasin ma uue strateegia loomade heaolu osas äh, ja see strateegia rajanes põhimõttele, et äh, profülaktika on parem kui ravi ja praegu me teeme ka täpselt sedasama, me äh, kõneleme äh, lamaste kataraalse palaviku vastasest vaktsineerimisest, me sooviksime siis tõhustada kõiki neid meetmeid, mis on suunatud profülaktikale. tulemus oleks see, et meie loomad oleksid paremas seisus, tervislikumad ning see maksaks meile lõppkokkuvõttes vähem mis siis äh, muutub? eelmine direktiiv äh, oli direktiiv, mida oli kohandatud varem kehtivatele tingimustele ja tollal turul olevatele vaktsiinidele. sellised äh, vaktsiinid on endiselt kasutusel. loomulikult käivad nendega kaasas teatud hoiatused, ma näiteks räägin äh, Äh, viiruste ülekandumisest vaktsineeritud loomadelt nendele, keda ei ole vaktsineeritud. see äh, toob kaasa terve rea praktilisi tagajärgi ja menetlusi, näiteks äh, loomi tuleb vaktsineerida teatud piirkondades ja nõnda edasi. samas on aga teadus edasi arenenud, meil on uus vaktsiinide põlvkond neid on ka kontrollitud, neid vaktsiin, vaktsiine ning on selge, et nende puhul viirus loo-, ühelt loomalt teisele üle ei kandu. selliseid vaktsiine võib kasutada ilma varem vajalike piiranguteta. sellised uued vaktsiinid on kergemini kasutatavamad ja ilmselt on nad ka tõhusamad me oleme tegutsenud suhteliselt kiiresti selle teema vallas, meil on olnud suhteliselt vähe aega. me saame, saime õigusloome ettepaneku eelnõu komisjonilt, nüüd siis esitame parlamendile oma raporti. mida me soovime saavutada, me soovime saavutada seda, et saaks korraldada massilise vaktsineerimise juba selle aasta suvel seetõttu äh, minu muudatusettepanekutes äh, olen ma äh, pakkunud välja mõned ajapiirid, mille jooksul siis liikmesriikide õigusakte tuleks muuta, nii et nad oleksid kooskõlas direktiivi sätetega, nii et, et tõesti saaks juba sel aastal korraldada loomade vaktsineerimise ja ka tuleks veel ühte aastat oodata. tahaksin juhtida teie tähelepanu mõningatele vastuolulistele asjadele, nimelt Euroopa Komisjon tegi ettepaneku äh, nõndanimetatud korrelatsioonitabelite koostamiseks. Äh, raportis me oleme nõus, et sellised äh, korrelatsioonitabelid tuleks esitada Äh, tegemist on siis sellise tabeliga, mis sisaldab infot selle kohta, kuidas direktiiv on üle võetud äh, riiklikesse õigusaktidesse. mõned riigid leiavad, et tegemist on üleliigse bürokraatiaga. aga ma tahaksin rõhutada, et kui meil tõesti on selliseid tabeleid äh, vaja, Äh, ma tahaksin öelda, et sellised tabelid annavad meile parema ülevaate liikmesriikides toimuvast. samuti saab selliseid tabeleid äh, kasutada meie kodanike teavitamisest äh, selle kohta, mis siis ikkagi toimub. minu arvates peaksid sellised tabelid meie õigusaktide ülevõtmisel muutuma tavaliseks suur aitäh, daamid ja härrad, mul on praegu tunne, et me tõesti teeme midagi, mis on hea meie talunike ja meie loomade jaoks, aitäh! aitäh, härra Võitšehovski ja nüüd annan sõna härra Šefkovitšile, kes tutvustab meile komisjoni seisukohta. suur aitäh, eh, president, komisjon on parlamendile tänulik selle raporti eest, eh, mis eh, hõlbustab siis loomade vaktsineerimist kateraalse palaviku vastu eriti tahaksin tänada raportööri härra Wojciechowskit selle eest, et ta on niivõrd pühendunud sellele tööle. kataraalne palavik on põhjustanud suurt muret talunikele Euroopa Liidus Äh, üheksakümnendatel aastatel leiti, et tegemist on haigusega, mida Euroopa Liidus ei esine, aeg-ajalt ainult Lõuna-Euroopa riikides, aga viimastel aastatel on leidnud äh, aset mitmeid epideemiaid, mis on puudutanud paljusid liikmesriike nii Lõuna- kui ka Kesk-Euroopas, äh, põhjustanud suure loomade suremuse ning raskendanud kauplemist loomalihaga Äh, viimastel aastatel on olukord kataraalse palaviku äh, alal Euroopa Liidus paranenud tänu massilisele vaktsineerimisele äh, tänu komisjonipoolsele kaasrahastamisele. me oleme kahe tuhande kaheksandal aastal erinenud sada kakskümmend miljonit eurot ja üheksa miljonit eurot järgmiseks aastaks. praeguste reeglite järgi tohib vaktsineerida ainult nendes piirkondades, Äh, kus loomadele on kehtestatud teatud äh, liikumispiirangud. Äh, uus direktiivi eelnõu näeb ette siis inaktiveeritud vaktsiini kasutamist kõigis Euroopa Liidu piirkondades see võimaldaks siis loomi äh, suuremal määral vaktsineerida ning seda haigust äh, paremini kontrolli all hoida ja vähendada koormust, mida haigus põhjustab põllumajandusele. minu arvates on parlamendi raport äärmiselt ajakohane selleks, et äh, loomade heaolu Euroopa Liidus parandada samas antakse siin liikmesriikidele piisav võimalus vaktsineerida loomi enne uut kataraalse palaviku hooaega Äh, sest kuigi olukord selle haiguse kontrolli all hoidmisel on viimastel aastatel paranenud, ei ole haigusest siiski täielikult jagu saadud. on väga oluline, et liikmesriigidel on võimalus kaitsta loomi äh, selle viiruse vastu, kui viirus loomi ohustab, et liikmesriigid saaksid optimeerida oma vaktsineerimisprojekte selleks, et äh, vähendada ka tulevaste kataraasia palavikupuhangute mõju tulevikus me oleme, liikmesriigid on juba öelnud, et nad tahavad seda meedet ellu rakendada nii vara kui võima-, võimalik ja nüüd me jõuame nende korrelatsioonitabeliteni, mis on väga olulised selleks, et jälgida, kas Euroopa Liidu õigusaktid on korralikult liik-, liikmesriikide õigusesse üle võetud. siin kojas me oleme arutanud selle üle, kuidas midagi kontrollida, kuidas ikkagi vaadata, et õigusaktid tõesti korralikult üle võetakse korrelatsioonitabelid on võib-olla kõige parem viis, kuidas seda teha, kuidas asju jälgida, kuidas tagada Euroopa Liidu äh, õiguse korralik ülevõtmine. samas me oleme teadlikud et selliste kiirete teemade juures tuleb äh, Äh, väga palju tööd teha selleks, et leida lahendus, mis on vastuvõetav nii parlamendile kui ka nõukogule, et ei tekiks siin mingeid äh, seisakuid ja ma arvan, et nõukogu näitab üles piisavat paindlikkust, nii et, et see õigusakt võetakse tõesti vastu õigeaegselt, enne kui algab järgmine kataraalse palaviku hooaeg. aitäh! suur tänu! me anname sõna nüüd fraktsioonidele, kõigepealt proua Jeegle. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid. mis puudutab äh, välja pakutud direktiivi äh, kateraalse palaviku äh, tõrjumise vastu, on äärmiselt oluline selleks, et seda epideemiat tõrjuda nüüd uute inaktiveeritud vaktsiinidega saab äh, vähendada riske ja seetõttu saab neid vaktsiine ka väga tõhusalt kasutada nendes piirkondades, kus epideemiat veel ei ole esinenud. seega äh, liikmesriigid saavad vaktsiine kasutada tõhusamalt ja samuti vähendada põllumajandussektori koormust, mis, mis on seni tekkinud äh, tänu nendele epideemiatele tänu nendele vaktsiinidele saab väga laiaulatuslikult äh, epideemia vastu võidelda ja ma loodan, et see leiab ka põllumajandustootjate vastuvõttu. see on äärmiselt oluline ka loomatervishoiule ja ka meie toidu kvaliteedile. mida tõhusamalt me saame kasutada oma vaktsiine, seda paremad on ka meie ekspordi väljavaated põllumajandusvaldkonnas äh, selleks, et nüüd vastav muudatus saaks äh, rakenduda, on oluline, et me kiiresti otsuse vastu võtaksime. põllumajanduskomisjoni esmaspäeval oma ühehäälse äh, raporti vastuvõtmisega on juba märgi maha pannud, nii et ma loodan, et tänane hääletus siin täiskogul sama äh, liini järgib. ma toetan ka raportööri korrelatsioonitabelite osas, et see punkt sisse jääks, sellepärast et ei saa tekkida selline olukord, et me võtame küll vastu Euroopa Liidu tasandil otsuseid, aga samas liikmesriigid ei teavita meid sellest, kuidas õigusaktid üle võetakse. meil on vaja läbipaistvust ja ma ütlen seda komisjonile täiesti selgelt, meil on vaja läbipaistvust selleks, et suurendada ka usaldusväärsust Euroopa Liidus ja ma soovin tänada raportööri hea töö, hea koostöö eest ja meie toetame kindlasti teie raportit, aitäh! Herzlichen Dank, Frau Jegle. proua Jegle, ma näen, et härra Agnew esitab sinise kaardi küsimuse, kas te olete valmis sellele küsimusele vastama, proua Jegle? mikrofon, please. ja palun lülitage mikrofon sisse. mul on tegelikult avaldus ja mitte küsimus, hääletus ei olnud ühehäälne, sest mina ei hääletanud poolt. härra Agnew, sinist kaarti me kasutame küsimuse esitamiseks. järgmisel korral palun esitage küsimus, see ei olnud praegu küsimus. nüüd saab sõna härra Guterres, kes räägib äh, Sotsialistide Demokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu. lämmaste kateraalne palavik äh, oli meie karjade jaoks äärmiselt suureks ohuks ja seni me kasutasime vaktsiine, milles kasutati nõrgestatud elus vaktsiine. tegu oli siis vanema põlvkonna vaktsiinidega. ja loomakasvatajale tekkis siin raskusi sellepärast, et äh, tänu nendele vanadele nõrgestatud elus vaktsiinide kasutamisele pandi paika ka ähm, liikumispiirangud loomadele ja seetõttu sai neid vaktsiine kasutada ainult kindlaks määratud piirkondades. nüüd me aga saame kasutada uusi vaktsiine ka epideemiate ennetamiseks ja seetõttu põllumajandussektoril on äärmiselt oluline, et direktiivi muudetaks selliselt, et saaks kasutada uusi inaktiveeritud äh, äh, vaktsiine me oleme võtnud teatavad kohustused ja see on seotud ka korrelatsioonitabelitega, me peame aga võimalikult kiiresti menetlema, suur tänu ja nüüd kolleeg Paulsen liberaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu, härra president. suur tänu ka härra Vatskovskile väga tõhusa ähm, töö eest eelkõnelejad juba selgitasid, millest, mida me täna arutame, nii et tegu on uue kaasajastatud tõhusama vaktsiiniga. ja seetõttu mina kasutaksin oma kõneaega selleks, et pöörata tähelepanu sellele, et see uus vaktsiin on põllumajandusele esimeseks selgeks tõendiks selle kohta, mis meiega juhtuma hakkab siis, kui kliima väga tugevalt muutub. minu koduriik Rootsi on samuti nüüd näinud kataraalse palaviku epideemiat, kuid äh, mõned aastad tagasi alles oli tegu sellise epideemiaga, sellise haigusega, mis, äh, mida me kogesime ainult Lõuna-Euroopa liikmesriikides, kuid nüüd on see äh, haigus edasi liikunud ka põhja poole, seetõttu on oluline, et me alustaksime vaktsineerimisega. ja see on ka oluline, et kui me räägime keskkonnast ähm, ja tulevikust, kliimamuutustest, et me teaksime, et tegu ei ole mitte ainult üleujutuste ja põudadega, vaid tugevad ähm, kliimamuutused viivad ka selleni, et loomahaiguste epideemiate olukord täielikult muutub ja see puudutab otseselt ka inimesi ja inimeste tervishoidu, me peame ka arvestama nende aspektidega, kui me arutame näiteks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat, millist suunda me soovime siin valida seadusandjatena. peame me ka tagama selle, et me võtaksime Äh, asjalikke otsuseid vastu. me peame olema nii paindlikud, et me saame uusi otsuseid vastu võtta siis, kui äh, saabuvad uued äh, teaduslikud tõdemused või praegu praegusel juhul uued vaktsiinid. suur tänu ja nüüd härra Nikolson ECR-i nimel. suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada härra raportööri selle eest, et ta on nii kiiresti jõudnud oma raporti meie kojale esitada, ta on tõesti väga palju tööd teinud, ma tuleksin tagasi nüüd ka nende korrelatsioonitabelite teema juurde, sellepärast et komisjon ütles, et ta lootis, et see on positiivne, aga ma sooviksin öelda komisjonile, et lootusest ainult ei piisa, siin on tegu äärmiselt keerulise ja ohtliku haigusega, mille me peame saama kontrolli alla ja saama juba sel suvel sellepärast et see levib ka sääskedega näiteks. ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et neid, seda epideemiat tõrjuda. ja me võime me ei saa te lasta tekkida sellisel olukorral, kus bürokraatia ainult ähm, äh, viivitab veelgi nende uue, uute meetmete võtmist. vaktsineerimine kiiresti on äärmiselt vajalik ja samuti härra äh, raportöör ja ka teised on öelnud, et ennetamine on olulisem kui haiguse vastu võitlemine ja seetõttu ma arvan, et me peaksime siin bürokraatiat vähendama, selleks et olla tõhusad. suur tänu ja äh, kolleeg Agnew this is a disease where farmers should make their own decisions based on their own particular circum- tegemist on haigusega, kus eh, talunikud peavad ise otsuseid vastu võtma. mina soovi-, eh, pigem lähtuksin oma riigi veterinaarasutuste soovitustest, mitte teistest. Eh, ma tean, et et meie maksumaksja maksab kinni meie vaktsiinid ja ma ei tea, kuidas nüüd Euroopa Liit peaks seda kõike organiseerima vaatamata Lissaboni lepingule ei ole mingeid põhimõttelisi muudatusi sisse toodud. igasugused määrused tuleb nüüd lihtsalt kohandada selleks, et need vastaksid Lissaboni lepingule ja ma ei tea tegelikult, kuidas korrelatsioonitabelite küsimus lahendatakse. praegune teema näitab selgesti, millise segaduse võib tekitada kaasotsustusmenetlus muide, ja Briti valitsus vaatab äh, asjadele hoopis teistmoodi kui teiste liik-, äh, riikide liikmes-, äh, valitsused, vabandust. Prado Ots. suur tänu raportöörile raporti eest, üldiselt toetan selle raporti põhimõtteid, vaktsiini tuleks kasutada ainult siis, kui pädev ametiasutus on tuvastanud selge ohu loomadele. Suurbritannias on vastavad ametiasutused teinud väga, väga tõsist tööd Iirimaal samuti eh, selleks, et välja selgitada vabad, haiguse vabad piirkonnad, aga eh, eh, on olemas ikka veel oht, et katalaalne palavik levib, seetõttu peab ka Põhja-Iirimaal kasutama vaktsiine. väga tähtis on ka vastavate loomade liikumistele eh, ja ja kaubandus eh, ka,, kaupade liikumisele piiranguid seada. tähtis on hinnata õigesti eh, loomataudi levimise ohtu seetõttu on oluline liikmesriikide vaheline suhtlemine, et vältida loomataudi levikut. suur tänu! Nikolescu, palun! tänan, härra president! sellised epideemiad nagu lammaste kataraalpalavik, puudutab nii põllumajandust kui ka tarbijaid, sest äh, kehtestatakse kaubanduspiirangud, loomade suremus on suur. rääkides vaktsineerimisest teatud kindlates piirkondades, on oluline viia läbi kindlad vaktsineerimiskampaaniad, selleks, et ennetustegevust läbi viia, on vaja ka äh, teatud piirangutega regioonid kindlaks määrata, seetõttu arvan, et Euroopa Komisjoni ettepanekud on ähm, väga olulised ja toovad ainult äh, põllumajandustöötajatele kasu. samuti on meil äh, võimalus vaktsineerimise läbi olukorda põllumajanduses parandada nii nagu härra volinik siin meenutas, eh, vaktsineerimiskampaaniaid on rahastatud üle kolmesaja miljoni euroga ja kõik kampaaniad on olnud edukad, seetõttu uus regulatiivne raamistik aitab eh, niisugusele tegevusele kaasa. tänan. härra De Castro, palun. härra president, daamid ja härrad, tahaksin kõigepealt eh, raportööri ja kõiki variraportööre tänada töö eest mõte, et vaktsineerimiseeskirjad paindlikud, paindlikumaks muuta on hea, vaktsineerimine saab alata nüüd juba enne suve, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, mis samas pole Lissaboni lepingu täiendusi arvestanud ja kõik otsused jäid nüüd nõukogu teha, parlament jäeti kõrvale, kuid nüüd olen väga tänulik parlamendi õigustalitusele ja põllumajanduskomisjoni sekretäriaadile, sest me oleme suutnud vastavalt äh, aluslepingu artiklile nelikümmend kolm lõige kaks äh, saanud muuta vastava määruse õiguslikku alust. samuti on tähtis arvestada Euroopa Parlamendi seisukohti seoses korrelatsioonitabelitega, see võimaldab ka talunikele kiireid vastuseid anda. suur tänu, härra Eilbert, palun. suur tänu, vaktsineerimine ja loomaliikumise piirangud on väga olulised, tänu nendele on ka taraalpalaviku juhtude arv viimastel aastatel oluliselt vähenenud nimetatud äh, haigus on väga palju kahjud teinud äh, maapiirkondadele, kuid äh, peaks, kuid ja tahaksin öelda ka, et inaktiveeritud vaktsiinide kasutamine teatud piirkondades on väga hea mõte. arvestada tuleb vaktsiini tootmise tehnoloogilist arengut, vaktsineerimine äh, on väga äh, tõhus äh, veterinaarmeede lammaste kataraalparaviku vastases võitluses vaktsineerimine ja haiguse president katkestab kõnelejat ja soovib, et ta aeglasemalt loeks, kuid sõnavõtja on juba oma sõnavõtu lõpetanud. tänan. proua Görling, aitäh see õigusakt annab talunikule paindlikkust ja loob lootust. väga pikka aega on meie vaktsineerimise strateegia, ei ole, on olnud selline tagurlik, pole piisavalt arenenud äh, talunike jaoks on olnud väga raske elada piirangute tsoonis äh, ja samuti on raske, kui ei saa loomi haigustest kaitsta, eriti selliste haiguste eest nagu äh, kataraalne palavik. uute vaktsiinide areng ja uued reeglid, mida parlament loodetavasti täna heaks kiidab, äh, võimaldavad Ühendkuningil saada kataraalse palaviku vaba staatuse, see võimaldaks meil päästa loomi ja raha maapiirkondades kokku hoida. samas on äh, oluline, et need reeglid tõesti jõustuksid nii kiiresti kui võimalik äh, Äh, äh, läänepoolsemates piirkondades peaksid talunikud loomi vaktsineerima juba enne mai lõppu. me mõistame, et praegu on käimas institutsioonide vaheline äh, võitlus korrelatsioonitabelite üle, aga ma pean tunnistama, et talunikud, keda mina esindan, sellest aru ei saa ning nad loodavad, et meie, nende valitud esindajad, probleemi nende nimel lahendamine, tegemist on praktilise küsimusega, terve mõistus peab peale jääma Äh, läheme nüüd selle teemaga kiiresti edasi ja äh, vaktsineerime oma kariloomad, aitäh. proua Köstinger. suur tänu, härra president. hammaste kataraalne palavik on äh, haigus, mis on mäletsejal ja lastele juba väga suurt kahju tekitanud. kahe tuhandendatel aastatel me nägime, et paljudes liikmesriikides haigus ja epideemia lahvatas ning alati kui kahju on suunatud põllumajandussektorile, siis seda kindlasti näeb ka lõpuks nii tootja kui tarbija. ka Austrias on kateraalne palavik juba mitu korda lahvatanud ja me peame nüüd kasutama ära seda aega, et võtta kiiresti meetmeid, sest me teame, et see haigus ei ole veel välja juuritud ja võib iga hetk uuesti lahvatada. me peame abivajajatele suutma abi osutada, see, mis kümme aastat tagasi kehtis, see enam ei kehti ja seetõttu kahe tuhande aasta direktiivi tuleb parendada ja muuta, me peame vaatama ka, millised on uued vaktsiinid, need tuleb kaasajastada selleks, et me saaksime kõige paremini abistada oma põllumajandusettevõtjaid. siin on juba räägitud äh, inaktiveeritud vaktsiinidest ja kümme aastat tagasi, kui direktiiv äh, vastu võeti, siis neid äh, uusi kaasajastatud vaktsiine veel ei olnud. ja mul on väga hea meel, et komisjon ja parlament nii kiiresti on tegutsenud ja seetõttu ma loodan, et vastav direktiivi muudatus ka võimalikult kiiresti vastu võetakse sest et me peame mõtlema siin ka äh, hooajaliselt ja selle kiire otsuse vastuvõtmisega me loodame, et ähm, sellest saavad abi nii liikmesriigid kui ka põllumajandusettevõtjad, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Kapulas Santos. suur aitäh, president, volinik, daamid ja härrad ettepanekud, mis selles õigusloomealases ettepanekus on, on sellised, millega keegi, millele keegi sisuliselt vastu rääkida ei saa, nii et, et ma tahaksin volinik, volinikku tänada selle algatuse eest. me saame nüüd kasutada vaktsiine kataraalse palaviku vastu ka nendes piirkondades, kus loomadele liikumispiiranguid ei ole kehtestatud, sest tegu on vaktsiinidega, millele ei ole soovimatuid kõrvalmõjusid Äh, ma tahaksin äh, tänada raportööri härra Wojciechowskit ning esimeest härra De Castrot, kes on äh, selle ettepaneku õigusliku aluse suutnud ära muuta see, võrreldes sellega, mis esialgu välja pakuti nii et, et nüüd nõukogu ja parlament jagavad volitusi ning kasutatakse äh, õigusloomealast tavamenetlust, mis Lissabonis lepinguga sisse toodi. põllumajanduskomisjon arutas seda teema ning võttis selle äh, raporti vastu väga kiiresti, nii et, et nüüd me saame seda juba arutada täiskogul lähitulevikus äh, peaks olema siis kokkuleppe, järgmiseks sammuks kokkuleppe saavutamine nõukoguga, nii et, et need uued sätted saaksid ka jõustuda, nii et, et ma kutsun nõukogu üles Äh, lähendama oma seisukohta parlamendi omale, mis ma olen kindel, võetakse täna suure häälteenamusega vastu. härra Schnellhardt, lugupeetud härra president, daamid ja härrad mis puudutab uut katedraalset palavikku, siis ja selle vastust võitlus, see on kooskõlas ka äh, meie strateegiaga aastast kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, mille motoks oli, et ennetus on kõige parem ähm, võitlusviis haiguste vastu seni on vaktsineerimine olnud äärmiselt oluline olnud selleks, et äh, võidelda selliste haiguste vastu nagu kataraalne palavik ja võidelda nende negatiivsete mõjude vastu, mida nad põllumajandussektorile on osutanud. ja kindlasti on siin kaasajastamine tervitatav. nüüd selline vaktsineerimispoliitika, mida me oleme näinud juba aastakümneid Euroopas, ei ole enam kaasaegne ja seetõttu me läheme praeguse muudatusega õiges suunas ja ma sooviksin ka eelkõnelejat toetada, kes ütles, et, et jah, seoses kliimamuutustega me peame ka teistega loomahaigustega arvestama ja ma arvan, et ka selles raamistikus me leiame, et me ei peaks seda, neid selliseid küsimusi enam nii kaua komisjonis arutama, nii nagu seni seda on tehtud nüüd äh, on meil tegu inaktiveeritud vaktsiinidega ja me saame vaktsineerida loomi väga äh, suurtel piirkondadel, seni oli see äh, piiratud. ma tänan ka raportööri tema väga kiire töö eest ja me peame ka arvestama sellega, et hilissuvel, varasügisel me peame esimeste haiguspuhangutega arvestama, seda on kogemus näidanud ja seetõttu on äärmiselt oluline selle õig-, õigusakti vastuvõtmine ja kiire rakendamine ja see on ka loomaarstide sooviks olnud, vähemalt nende aruteludes veterinaaridega on nende soov selliselt välja tulnud. kuid komisjon peab oma äh, rakendusmenetlused läb-, läbi vaatama ning see peab sama kiiresti äh, toimuma kui siin parlamendis ja seetõttu ma kutsun komisjoni üles, et äh, me peaksime võimalikult kiiresti tegutsema, et neid teaduslikke saavutusi juba sel aastal saaksime kasutada. suur tänu, härra Vlasek, kas te soovite äh, esitada härra Schnellhardile küsimuse või on teil vaba mikrofoni voorus sõnasoov? vaba mikrofoni voorus soovite sõna saada, selge. härra Tarabella. härra president, volinik, kallid kolleegid, tänan kolleegi Vatšahovskit raporti eest siin äh, räägitakse, kui oluline on seadusandluse kohandamine, äh, inaktiveeritud vaktsiini kasutamine äh, ei, näitab, et alati pole võimalik vereanalüüsi põhjal kindlaks teha, kas veres on haigustekitajad või mitte kui äh, vaktsiini ei täiustata, siis ei ole võimalik viirusega äh, nakatunud või vaktsineeritud äh, loomadel vahet teha. oluline on vältida igasugust reostumist, saastust, seetõttu on olulised kaubandustõkked nendele riikidele, kes ei, kes keelduvad vaktsineerimisest. samuti on bioloogilise turvalisuse kehtestamine kogu Euroopa Liidu territooriumil. To... aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna proua Mäkinets. aitäh, president. ma tahaksin meenutada voliniku märkust, et äh, kataraalse palaviku juht, juhtumite arv on vähenemas aga see ei tähenda veel seda, et äh, meil on pilt tulevastest arengutest, seetõttu inaktiveeritud vaktsiini väljatöötamine ning selle kasutamise paikapanemine on väga kasulik. oleks äh, väga kena, kui nõukogu oleks ka siin saalis, et me saaksime küsida, kas nad on selleks valmis me tahaksime, et nõukogu tõesti äh, nõustuks korrelatsioonitabelitega, mis parlamendi arvates on hädavajalikud ja võib-olla nõukogu vastab sellele küsimusele väga kiiresti. Äh, igasuguste haiguste ennetamine, aga selle oma tegelikult keskendub loomakasvatusele, loomade liikumispiirangutele ning äh, sellele, mida me siin täna hommikul arutame, vaktsineerimisele. härra Vlasak järgmisena. pane predsedo, probleemem vaktsiinatse inak-. suur tänu, härra president. mis puudutab nüüd inaktiveeritud äh, vak-, vaktsiine ja nendega äh, äh, vaktsineerimist laiemates piirkondades, siis äh, tuleb siin ikkagi kontroll läbi viia, et uurimaks, kas need loomad on, on tõesti haigusekandjad või mitte ja see on seotud kuludega ja oluline on, et direktiiv ähm, liikmesriikides õigesti üle võetaks, aga ma arvan, et juulis kaks tuhat üksteist seda ei saavutata. mina isiklikult ei ole nõus selle tähtajaga ja et tähtaegu soovitakse pikendada, me peame arvestama ka sellega, et korrelatsioonitabelite sisseviimise kohustus on, suurendab kulutusi ja bürokraatiat. suur tänu, kolleeg Utšes. suur tänu, härra president. ma arvan, et me oleme saavutanud suure edusammu, me saame aru, et ohustatud piirkonnad ei ole mitte enam ainult Lõuna-Euroopas või Põhja-Aafrikas. ma olen positiivselt häälestatud selle muudatusettepaneku osas, mul oleks ka üks küsimus härra Tarabellale. kui komisjon ja kolleegid ei leia, et eh, veterinaarametid peaksid olema siia eh, rangemalt kaasatud, et siis me peame ikka keskenduma sellele, et me saaksime selle haiguse terves Euroopa Liidus välja eh, juurida, härra Jaan. suur tänu, mis puudutab nüüd selle kataraalse palaviku ennetamist, siis see on äärmiselt oluline ja tänu uutele inaktiiv-, inaktiveeritud vaktsiinidele saavad ähm, selle kasutajad väga paljude ähm, paljusid riske tõrjuda, me peame arvestama ka sellega, et põllumajandussektori jaoks on äärmiselt oluline ka elusloomadega kauplemine, elusloomade eksport ja seetõttu on meie põllumajandustootjate jaoks oluline, et need kõige kaasaegsemaid äh, vaktsiine kasutatakse nende ähm, huvide kaitseks see, mida me praegu vajame, on kaks asja, kõigepealt me vajame kiiret, kiiret lahendust Euroopa Liidu praktikute jaoks ja teiseks, sama kiiresti me vajame ka liikmesriikidelt aruandeid selle kohta, kuidas nad on õigusaktid rakendanud oma siseriiklikuks õigusesse, suur tänu. Finally... suur tänu ja lõpetuseks, härra volinik. Thank you very much, Mr President aitäh, president, kõigepealt ma tahaksin tänada parlamenti selle suure toetuse eest, mida nad ettepanekule on osutanud ja samuti selle eest, et nad aru saavad, et vaja on tegutseda tõesti väga kiiresti. mitmed teist viitasid korrelatsioonitabelite probleemile. ma tahaksin meelde tuletada, et see Äh, oli see uus tõuge, äh, mille sellele protsessile andis just esimeste konverents. nimelt Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmine liikmesriikide õigusaktidesse. ma tahaksin küsida, kas on tõesti nii raske, et liikmesriigid teavitaksid komisjoni sellest, millised äh, õigusaktid nad Euroopa Liidu õigusaktidest on üle võtnud? see ei tohiks ju olla väga raske nad peavad ju tegema ettevalmistusi ja nad peavad otsustama, kuidas nad õigusakte üle võtavad. nii et, et ma arvan, et me, me oleme sellel teemal palju arutelusid pidanud siin kojas, me oleme äh, arutanud selle läbi, kuidas Euroopa Liit kannatab, kui õigusakte võetakse ebaühtlases tempos üle. eriti sellise teema puhul, nagu me täna arutame, võib see viivitamine olla isegi kahjulik samas ütlesin ma oma sissejuhatavas sõnavõtus, et komisjon on igasuguste äh, soovimatute seisakute vastu, me oleme, teame, et tegemist on äh, kiireloomulise asjaga ja me tõesti oleme valmis läbirääkimisteks, et me leiaksime sellele küsimusele lahenduse nii et, et me tõesti püüame olla nii abivalmid kui vähegi võimalik, et see õigusakt võetakse vastu enne, kui algab äh, kataraalse palaviku hooaeg. arvestades, ähm, äh, kui võtta arvesse komisjoni valmisolekut seda meedet rakendada, siis tahaksin kinnitada proua McKinnesile ja härra Schnellhardile, et komisjon on omapoolse töö teinud, meie rakendusmeetmed on peaaegu valmis, meil on praegu vaja lihtsalt äh, selle ettepaneku heakskiitmist seadusandlike organite poolt ja siis me saame tegutseda tõesti väga kiiresti. nii et, et veel kord suur aitäh raportöörile, suur aitäh selle suure toetuse eest, mis parlament on üles näidanud, suur aitäh, härra president! aitäh ja lõpetuseks härra Wojciechowski. aitäh. ma tahaksin tänada teid äh, nende toetussõnade eest, tahaksin tänada kõiki variraportööre ning äh, parlamendi ja meie komisjoni liikmeid. suur, suur aitäh, et me saime teha tööd nii kiiresti Äh, parlamendi puhul on väga haruldane, et me saame äh, sellise dokumendi vastu võtta, mis tõesti parandab äh, praegust asjade seisu. minu arvates on meil tõesti raske Äh, kaasa tunda liikmesriikide administratsioonile, ei ole ju väga raske ette valmistada infot ja seda komisjonile edastada. teisalt aga palju raskem on tavalisel kodanikul teada saada, kas Euroopa Liidu õigusakt on tema riigis üle võetud või ei. nii et, et ma loodan, et kogu see äh, info korrelatsioonitabelite kohta äh, saab kättesaadavaks kõigile ning ma kutsun teid üles, äh, kutsun nõukogu üles, palun ärge äh, äh, praegu pidage neid lahinguid, palun ärge vaidlustage korrelatsioonitabelite vajalikkust. ma loodan, et sellel suvel me juba saame korraldada vaktsineerimise kampaania, sellepärast et muidu on kogu meie kiire töö olnud asjatu. suur aitäh! aitäh, aitäh kõigile, sellega on see arutelu lõppenud ja hääletus on täna kell kaksteist. ning järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus äh, komisjonile Maroko tomatite impordi kohta. palun, härra Marconi.